on vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga. ma õnnitlen härra Padarit ja härra Desiri nende ametisse nimetamiste puhul ja vastavalt artiklile neli kodukorras on seitsmendast aprillist ja üheksandast aprillist mõlemad kohad vabad, samamoodi nagu ka esimesest maist proua Carvalho koht ja annab siis vastutavaid ametiasutusi nendele ka teada ja Eesti ametiasud on mulle teatanud, et Katrin Saks seitsmendast aprillist kaks tuhat neliteist asendab härra Padarit. vastavalt artiklile seitse lõikele üks, mis puudutab parlamendisaadikute ametisse nimetamist, kui kart-, raporti vastavalt artiklile neli äh, kinnitab proua Saksa parlamendisaadiku seitsmendast aprillist ja tervitan siin uut vana kolleegi ja vastavalt artiklile iga parlamendiliige võtab täieõiguslikult parlamendi tööst osa